vastavalt artiklile äh, kakssada kuusteist lõikele neli tahan ma öelda, et ei ole olnud äh, e-, ettepanekut äh, panna hääletusele see korrigendum, mida eile taotleti ja seetõttu on see vastu võetud ja nüüd jõuame siis hääletuste kui selliste juurde. järgmiseks hääletuseks on lihtsustatud menetluse korral